mul on lühike teadaanne. Very short announcement <laughs> väga lühike teadaanne on see. ja jätkan poola keeles. esimeste konverents otsustas ühehäälselt Saharovi auhinna küsimuse tegemist on äärmiselt olulise auhinnaga, mida Euroopa Parlament välja annab. see anti Araabia kevade viie, otsustati anda Araabia kevade viiele liidrile ja ma loen ette nende isikute nimed. Ertnie, Mohammed Bova-. postuumselt. Mohammed Bovasisi tunnisest. Asma Mahfouz Egiptu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 toetame selle auhinna andmisega seda, mis toimub meie naaberriikides. me toetame seda, et võideldakse põhiõiguste nimel, sest Euroopa Liit põhineb samasugustel väärtustel, me näitame üles oma solidaarsust omapoolset solidaarsust ja näitame ka seda, et me tunnustame nende inimeste tööd, kes on naaberriikides olukorda muutnud ja et me imetleme nende tööd, aitäh! proua Valis jätkab juhatamist. Ganzi Grazie Presidente, vorrei portare all'attenzione di questo Parlamento. suur tänu, proua president, ma tahaksin eh, koja tähelepanu pöörata sellele, mis eh, on toimunud eh, Toskaanas Liguurias, nimelt suured üleujutused, seitse inimest on surma saanud, kuus inimest on teadmata kadunud, hukka on läinud mitu silda ja, ja taristu on tõsiselt ähm, puudutatud sellest veeujutusest, nii et palun toetage. suur tänu, võtame teadmiseks ja tuleme nüüd siis hääletuste juurde ja esimene punkt hääletusel on proua Jotova raport ombudsmani aastaaruanne poolt, vastu, erapooletud